Bonjour, bienvenue à cette tervist, tere tulemast meie kaks tuhat seitseteist eelarve pressikonverentsile ning samuti käsitleme ka MFF-i, mitmeaastast finantsraamistikku, tervitan raportööri Jens Kaierit ja Indrek Tarandit eelarve kaks tuhat seitseteist kohta ning Jan Olbrichti ja Isabel Tomaad kes ei ole veel, viimane nendest ei ole veel saabunud, kes on raportöörid eh, kaks äh,, mitmeaastase finantsraamistiku ülevaatamise teemaga seoses ning tervitan samuti Jean Artüdi eelarvekomisjoni esimeest ja annan talle sõna, aitäh! austatud ajakirjanikud, kes te olete siia tulnud ning äh, kellel ma soovitaksin asuda esimesse ritta täna hommikul täiskogu tegi otsuse kaks tuhat seitseteist eelarve kohta, nii nagu komisjon vastava ettepaneku, nii nagu eelarvekomisjon vastava ettepaneku oli esitanud, ning äh, üldraportöör ja eriosade raportöörid räägivad teile oma osadest ise, samuti hääletati ka resolutsiooni mitmeaastase finantsraamistiku kohta, mida hakatakse üle vaatama ning meie raportöörid härra Olbricht ja proua Toma räägivad teile sellest. selgelt tuleb aga välja öelda, et me oleme praegu jõudnud aasta kaks tuhat seitseteist künnisele ja kui võeti vastu mitmeaastane finantsraamistik kaks tuhat kolmteist sügisel, siis teatud asjaolud, mis sellest ajast aset on leidnud, ei olnud veel ettenähtavad, ma mõtlen konkreetsemalt rändekriisile, eurokriisile, ning me oleme praegu siis olukorras, kus meil eelarvelised vahendid ei võimalda meil täita neid kohustusi, mis Euroopa Liidul on. ning niisuguses olukorras väga pragmaatilise lähenemise abil äh, üritab komisjon mitmesuguseid lisarahastuid asu-, asutada, et need vajadused katta, kas siis äh, strateegiliste investeeringute fond, Türgi pagulasrahastu, mitmesugused muud tagatisrahastud ja kõik need jäävad parlamendi kontrolli alt välja ning muudavad Euroopa Liidu eelarve eurooplastele endile täiesti läbipaistmatuks. meie tahame seda olukorda muuta ning seetõttu tahaksimegi, et räägitaks nõukoguga läbi plokis kaks tuhat seitseteist eelarve ning mitmeaastase finantsraamistiku ülevaatamine, sellepärast et kaks tuhat seitseteist eelarve on eelarve, mida juba hakkab mõjutama mitmeaastase finantsraamistiku ülevaatamine. nii et me ei mõista niisugust nõukogu kavaldamist siin sest lepitusläbirääkimistel kaks tuhat seitseteist eelarve osas on pädevaks organiks Ecofin, samas kui mitmeaastase finantsraamistiku osas on pädev nõukogu Välisasjade Nõukogu ja kui me kohtume Ecofini presidendiga, siis ta ütleb meile, et vabandage, aga mul ei ole õigust rääkida Välisasjade Nõukogu nimel, üld, üldasjade nõukogu nimel. ja kuusteist november on viimane tähtaeg siis, milleks me peame valmis olema ja samas üldasjade nõukogu valmistub oma otsust tegema üksteist viieteistkümnendal novembril, nii et eh, meie oleme seisukohal, et nõukogu peaks endale aru andma, et need kaks teemat on, kaks eelarve teemat on tihedalt seotud. ning eh, olles seda öelnud, annan sõna üldraportöörile Jans Kairile. aitäh! härra esimees. parlamendi eelarve lugemine on meil lõppenud ning menetluslikult oleme praegu niisugusesse staadiumi jõudnud, kus nagu nõukogu eesistuja rääkis, et me oleme muutnud nõukogu ettepanekut ja seega esitanud oma vastuettepaneku ja nüüd järgneb äh, kolmenädalane lepitusstaadium. ning see on seotud ka mitmeaastase finantsraamistiku ülevaatamisega, eh, mis muudab eelarve arutelu huvitavamaks, aga ka keerulisemaks, kui varasematel aastatel see on olnud. huvitav Euroopa Liidu eelarvega seoses, on see, et me saame liikmesriikidelt alati äh, vastukäivaid uudiseid. esimese uudise toob meile rahandusminister, kes ütleb, et äh, oi, te, te kulutate liiga palju. ja seda ma kuulen iga, iga aasta. nõukogult tuleb niisuguseid pressiteateid kus kritiseeritakse parlamendi kulutusi. Need on rahandusministrite seisukohad ning äh, nendest kirjutatakse palju ka siseriiklikus meedias. aga need ministrid, kes raha kulutavad siseriiklikult, äh, teadus, haridusministrid, põllumajandusministrid, äh, noorte asjade ministrid või pagulasasjadega tegelevad ministrid, nemad tulevad hoopis vastupidise jutuga, et Euroopa Liidu eelarvest, eelarvest tuleks rohkem raha eraldada nii et äh, see on kommunikatsiooniline, kommunikatsiooniliselt väga raske olukord, et me teeme igal juhul midagi valesti. et äh, alati ei ole keegi sellega äh, rahul, mida me teeme, et kas ütlevad rahandusministrid, et et ja mida nüüd Euroopa Parlament siin mõtleb, et nad nii palju kulutavad, samas konkreetsete valdkondade ministrid tulevad jutuga, et Euroopa peab olema suur ja Euroopa peab ikkagi teatud kulutused tagama ja näiteks ütleme, võitlema pagulasprobleemi algpõhjustega. nii et see on niisugune püsiv probleem, ent see üksnes suurendab meie meelekindlust. ja ma loodan küll, et mõni kunagi Berliinis näiteks arenguabiminister ütleb, et et ma tahan, et Euroopa Liit kümme miljardit eurot leiaks pagulasprobleemi algpõhjustega võitlemiseks ja et siis võiks mingi ajakirjanik ka püsti tõusta ja öelda, et ei, nii see asi küll ei lähe. aga igal juhul on siis praegu olukord nii, et meid kritiseeritakse kas nõukogu poolt või siis kritiseeritakse meid äh, või teiselt poolt. nüüd on meil kaks prioriteeti, mille osas kõik Euroopa Liidu institutsioonid on päri et tööhõive, siin tuleb midagi teha ja pagulaskriisi oh-, ohjamiseks tuleb midagi teha. mida nõukogu teeb siis üks A kategoorias, kus on tööhõive ja majanduskasv? nõukogu kärbib, kuidas siis seda ühitada nende prioriteetidega? ning äh, siin on välja käidud see ilus äh, mõte, et Koperniku satelliitnavigatsioonisüsteem Äh, et, et see tuleks nüüd peatada ja mis mõte siis on seda ehitada, kui pärast neid kosmosesse ei saadeta. nii palju siis sellest. nüüd oleme me rääkinud, mida eelarve saaks saavutada, kui me kõik vahendid ära kasutame, mis meie käsutuses on. kui me kasutame ära kõik need äh, var-, rahavarud, kui me kasutame kõik erirahastud ära, mis üksnes tänu Euroopa Parlamendi osalusele on reaalsuseks saanud ning kui me kui me saame lisaraha eraldada fin-, finantsraamistiku ülevaatamise plaanis, mida me oleme teinud. nii et eh, praegu tuleb meil kolmenädalane lepitusmenetlus, pärast mida me peame kas eelarve vastu võtma või siis eelarve põrub. ning nendes läbirääkimistes üritame rääkida sellest, kui vajalik on tagada ühiste poliitiliste prioriteetide saavutamiseks finantsraamistik, mis vastaks Euroopa kodanike huvidele. aitäh! võib-olla minu poolt väike märkus, komisjon kulukohustuste osas ette näinud viiskümmend kuus miljardit umbes ja üheksasada miljonit. nõukogu vähendas seda saja viiekümne kuue miljardi kahesajale miljonile ning maksekohustusi omakorda saja kolmekümne kolmele ning saja kolmekümne kaheksalt miljardilt kolmekümnelt miljonil, saja kolmekümne kaheksale miljardile kolmekümnele miljonile. ehk siis eh, meil on praegu staadium, kus me peame olema väga veenvad nõukoguga läbirääkimistel ning eh, niisuguse, niisugused paistavad väljavaated. härra Tarand, teiste eh, osade kohta. Uh, uh, ma panin tähele seda, et tänu sellele, et äh, mul on, äh, mul on täna ka eesti tõlge olemas ja tahaksin seda ära kasutada. nii et kui te tahate mõista, mida ma ütlen, siis pange kõrvaklapid peale. niisiis, äh, minu ülesanne oli tõesti kerge ja lihtne, sest härra Jens Kaier Eh, tegi selle raskema töö ära ja ma tõesti imetlen tema võimeid saavutada keerulistes olukordades täitsa arvestatavaid häid tulemusi. Eh, nagu te teate, eh, teised parlamendi, teised Euroopa eelarveasutuste lõivud on, on suhteliselt väike raha võrreldes komisjoni eelarvega ja ma tooksin ära võib-olla ainult äh, äh, nii väga lühidalt mõned probleemid, mis meil olid erimeelsused siis Euroopa äh, Nõukoguga. esiteks muidugi me ei saa nõukoguga olla sama meelt, et kui nad ühe käega tõstavad Euroopa Kohtu kohtuniku arvu suuremaks, kui keegi on kunagi küsinud, ja siis teise käega vähendavad selle asutuse eelarvet, pööramata mitte mingit tähelepanu asjaolule, et võib-olla just see kohus on ainuke Euroopa asutus, kes ei saa teha tööplaani, nagu näiteks meie siin parlamendis saame, vaid nemad peavad menetlema neid kaebusi, mis ettevõtjatelt, kodanikelt ja muudelt juriidilistelt kehadelt tuleb Nad ei saa seda ette näha plaanimajanduse korras. nii et siin me läksime eh, nõukoguga eriteid ja ma loodan väga, et nõukogu saab parlamendi positsioonist aru. teine asi oli eh, siis selline, et, ehm, et kõik need asutused, olgu eh, Kontrollikoda või ka Euro-, ka välisteenistus, ehm, nende eelarveid mm, nõukogu tahtis kärpida, meie siin parlamendis, eelkõige eelarvekomisjonis president Artui juhtimisel, eh, oleme seisukohal, et kui Euroopa Liidul on vaja täita mingisuguseid funktsioone, mis on juba kas lepingutes kehtestatud või muudes eh, nii-ütelda seadust andvates dokumentides eh, siis ei ole võimalik eh, finantseerimist katkestada sellistel juhtumitel. ja no kolmandaks ma mainiks ära selle et ähm, parlament ise on ainukene euroopa asutus kus eelarve tehakse tõeliselt demokraatlikult on büroo on sekretäriaat, on poliitilised grupid, on eelarvekomisjon ja pärast veel eelarve kontrolli komisjon. mitte üheski muus asutuses nii palju transparentsust kulutuste põhjendatusele ei anta. ja sellel taustal ma arvan, siin on väga arvukalt ajakirjanikke nagu Tour de France'i finišis et ähm, selle taustal ma arvan, et jah, tulebki kritiseerida neid üksikuid eelarveridu, mis parlamendis on noh, mitmeti tõlgendatavad. aga tegelik fookus peaks olema sellel, et kas me saaksime tuua ka muude Euroopa asutuste eelarve kasutuse samasuguse demokraatliku äh, järelevalve ja kontrolli alla ja kui me seda saaks, siis ma arvan, et äh, euroskeptisism ja igasugune ekstremism ja populism, vot läheks nii pisikeseks. ja nüüd ma olen kõik öelnud, aitäh. Merci, monsieur Tarand. Je me tourne maintenant vers les... suur tänu teile, härra Tarand, ja nüüd annan sõna raportööridele, kaasraportööridele, kes tegelevad finantsraamistiku küsimustega ja kes on sellega tegelenud juba pikka aega, ehk siis meie parlamendi ametiaja algusest peale. juba siis said alguse ettevalmistavad koosolekud, nii et siin on Jan Olbricht, juulikuus oli see küsimus juba ka täiskogul ning täna hommikul siis said nad mandaadile ka kinnituse resolutsiooni hääletuse kaudu täiskogul, nii et kes siis alustab teist? võib-olla siis proua Toma kõigepealt, palun. suur tänu teile, suur aitäh, et olete kõik siia kohale tulnud. kõigepealt me peame mõistma, et tegemist on siis sellise esmakordse olukorraga eelarve menetluses, sest et nüüd juhtub nii, et meil on üldse võimalus läbi vaadata mitmeaastast finantsraamistikku see on ka täiesti esmakordne olukord, sest et meil ei ole mingisugune suvaline eelarveaasta, vaid meil on näha siin väga suuri pingeid. me nägime, mida ütles peaminister Rensi näiteks eile õhtul Euroopa Liidu eelarve kohta, nii et eelarvepinged on meil siin võimsad hetkel kahe tuhande viieteistkümnendal aastal kasutati ära kõik olemasolevad kõik olemasolev paindlikkus, mis üldse võimalik oli, nii et nüüd on komisjon teinud siin uued võim-, pakkumised paindlikkuse osas, kriise on meil samuti erinevaid, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal seda ette näha veel ei olnud, kui hääletasime finantsraamistiku üle, nii et nüüd on siis mitu aastat neid kriise lisandunud, juba olemasolevatele kriisidele, noorte tööpuudus ei ole siin midagi uut, investeeringute puudus samuti mitte pagulaste, sisserändajate vool ning terroristlikud rünnakud, ka olukord väljaspool Euroopa Liitu, need kõik on teemad, millega me peame siin aktiivselt tegelema, nii et tõesti, Euroopa Liidu eelarve on väga suure surve all ning seega oleme jõudnud siin ka ise üsnagi keerulisse pingelisse olukorda. nii et kus me siis nüüd ühendame jõud, Äh, fraktsioonide üleselt ning ka erinevate raportite kaudu, meil on siin raport üldeelarve kohta aastaks kaks tuhat seitseteist, nii et üritame siis äh, luua ühise rinde selleks, et mingigi läbimurre tagada, nii et meil on nüüd siin paradoksaalselt äh, võimalus rääkida eelarvest sellisena, nagu ta on, selle mõõtest ning rääkida sellest, kuidas on eelarvevahendid täiesti tasakaalust väljas, sest et üheksakümmend protsenti eelarvevahenditest Euroopa Liitu tulevad ju tegelikult liikmesriikidest, nii et kas nad siis nüüd ähm, päästavad omaenda riigieelarve või Euroopa Liidu eelarve, nii et nad peavad valima ja selline paradoksaalne olukord on tekkinud me peame loomulikult äh, tegelema praeguste poliitiliste probleemidega, kuid teiselt poolt mõtlema ka mitmeaastase finantsraamistiku peale. nii et äh, minu arvates äh, on tegemist olukorraga, kus me ei tohi seda võimalust käest lasta. meil on vaja ühelt poolt tagada sidusus, teiselt poolt vastutus ning demokraatlik läbipaistvus, suur tänu! suur aitäh, te rääkisite ka oma vahenditest kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta sügisel ei olnud ma küll parlamendisaadik, kuid kui ma õigesti aru saan, siis oli ka siis väga raske parlamendis kokku leppida mitmeaastase finantsraamistiku üle. me ju teame, et parlament on üks kahest eelarvealasest seadusandjast ja siis nüüd on meil ette nähtud see läbivaatamine ning ühtlasi ka omavahendite küsimus on õhus, on selleks loodud ka äh, kõrgetasemeline töörühm, mida juhib härra Artüi, nii et ilmselt peame veel natukene ootama selle kõigega. härra Olbricht, palun. jah, suur aitäh teile, mul ei ole siin valikut, ehk siis räägin ka mina oma emakeeles ja räägin minagi siis poola keelt. ma tahaksin osutada sellele asjaolule, et kui te vaatate, kuidas Euroopa Parlament töötab ja kui te vaatate seda teraselt, siis te märkate, et meie resolutsiooni muudatuste nimekiri oli päris lühike. tegelikult kohe lausa väga lühike. see näitab seda, et sellel konkreetsel juhul Euroopa Parlament suurel määral on selle tekstiga nõus suuri vastuolusid ei ole seoses meie resolutsiooni tekstiga, mis puudutab mitmeaastast finantsraamistikku ja isegi kui mõned hääletasid täielikult vastu resolutsioonile, ülejäänud kõik võtsid selle jälle vastu. see näitab seda, kuivõrd otsusekindel parlament on, see selles, et võidelda parema eelarve eh, nimel järgnevate aastate jaoks kaks tuhat seitseteist, kaheksateist, üheksateist ja kakskümmend. ja vastuseks sellele, mis proua Toma ütles, eh, rääkides menetlusest, siis antud juhul võib parlament eh, anda ainult oma nõusoleku eeldades, missugune see menetluslik olukord saab olema, on parlament oma seisukohta avaldanud omaalgatuslikus raportis juulikuus ja nüüd on parlament reageerinud komisjoni ettepanekule. komisjon soostus üldiselt ümber vaatama MFF-i ja täna võttis seisu, nõukogu siis kas, võttis parlament ka seisukoha komisjoni äh, mm, ettepaneku osas ja nüüd järgnevad need rasked arutelud just nimelt nõukoguga ning nõukogu peab otsustama siis kas hakata mitmeaastast finantsraamistikku ümber vaatama või mitte. kui ta otsustab seda teha, siis meil on võimalik sellele ka nõusolek anda, kui ei, siis muidugi ei ole seda varianti meil võimalik kasutada kuid parlament osutab sellele, et võttes aluseks parlamendi analüüsi ja seisukoha, eh, on ümbervaatamine siiski vajalik. juhul, kui me ei taha leida ennast väga raskes finantsolukorras järgnevatel aastatel. et tegemist ei ole mingi kosmeetilisel ümbervaatamisega, see ei tähenda ka seda, et lihtsalt raha pannakse juurde. meie arvame, et teatud äh, eelarvelisi mehhanisme tuleb muuta, kui me seda ei tee, siis ei ole meil võimalik ka teatud ülesannete täitmiseks ette nähtud kulusid kanda, mis järgnevatel aastatel ees seisavad, see on väga tähtis ning võttes tänase hääletuse aluseks, peab nõukogu võtma vajalikud meetmed ning me loodame, et nõukogu reaktsioon äh, saab olema tõsine arutelu meiega, parlamendiga, mis puudutab siis neid vajalikke muudatusi mitmeaastases finantsperspektiivis. me teame, et mõned nendest muudatusettepanekud on juba eelarvesse ka hõlmatud, äh, nii nagu härra Kaier mainis. ja äh, mõni osa jälle ka omnibus määruses kuid meie meelest see kõik ei ole veel piisav. meil on tarvis rohkem muudatusi, näiteks paindlikkusmehhanismi osas, muidu aga on, muidu saab olema olukord väga keeruline. kokkuvõtteks täna on parlament võtnud seisukoha, on reageerinud komisjoni ettepanekule ja põhimõtteliselt ulatanud käe komisjonile. meie oleme valmis koostööd tegema selleks, et teha ettevalmistusi järgnevateks äh, rahandusaastateks ning me loodame, et nõukogu ka seda mõistab. suur tänu! tegemist on jah, paradoksaalse olukorraga. ühelt poolt kohustused, teiselt poolt maksed ja selge vahe nende vahel kui me vaatame siin mitmeaastast finantsraamistikku kaks tuhat neliteist ja kaks tuhat kakskümmend, siis me näeme, et ühtekuuluvusvahendeid ei ole täielikult äh, kasutatud ja nüüd on meil siin ka paranduseelarve aastaks kaks tuhat kuusteist, seitse miljardit siis äh, läheb tagasi liikmesriikidele ja see ei tähenda tegelikult seda, et nüüd oleks ühtekuuluvusprogrammide all kuidagi investeerimast lakatud. kui me vaatame aastaid kaks tuhat üheksateist ja kaks tuhat kakskümmend, siis koguneb siin terve rida maksmata arveid, mida Euroopa Liit ei suuda tegelikult maksta. aastal kaks tuhat neliteist oli meil kakskümmend neli miljardit tasumata kohustusi ühtekuuluvusprogrammide all ja seda sellepärast siis, et need programmid on lihtsalt nii keerulised. härra Olbrit ka rääkis sellest siin oma sõnavõtu alguses, nii et jah, tõesti, see administratiivselt on asjad nii keeruliseks läinud, et investeeringud lihtsalt kannatavad viivituste all ja sellepärast ongi Euroopa Liidus nii suur investeeringute puudus. nüüd suur aitäh ja kes soovib teist sõna, ajakirjanikud? Je vous en prie. Palun. Fernanda Gabriel de la télévision portugaise. Est-ce que j'aimerais vous poser deux questions. La première. mina olen Portugali televisioonist, tahaksin teile esitada kaks küsimust. kuidas te võrdlete järgmise aasta eelarvet käesoleva eelarvega, kas teil on selged arvandmed võrdlemiseks? ja mida te arvate kuuest miljardist, mis anti Türgile äh, pagulastega toimepanemiseks, kust see raha tuleb, kas selleks on uus rubriik või võtate te selle juba olemasolevatest rubriikidest, tänan. Jens Kaier vastamiseks. Ähm, äh, saan Äh, vastata kiiresti teisele küsimusele, kiiremini kui esimesele, sellepärast et esimese jaoks pean ma natuke dokumentides sorima, et õige tabel leida. sest eelarve on et eelarve on piisavalt keeruline, teinekord tuleb otsida kohe, kus õiged numbrid on. aga te küsisite, kus, kust tuleb raha äh, Türgi pagulasrahastu jaoks Euroopa Liit võttis endale kohustuse kolme miljardisest paketist üks miljard leida Euroopa Liidu eelarvest, kaks tuhat kuusteist kakssada viiskümmend miljonit sellest on kasutusele võetud ning meie ülesanne on kaks tuhat seitseteist aastal ülejäänud seitsesada viiskümmend miljonit eurot leida. kuna liikmesriigid rohkem raha ei anna, siis on loogiline järelm sellest, et neljas kategooria, kus on arenguabi ja välispoliitika rahad, nüüd äh, tühjendatakse sisuliselt, et see seitsesada viiskümmend miljonit kokku kraapida. ning äh, me suhtume sellesse väga kriitiliselt. sest et kuna raha ei paljune, siis see seitsesada viiskümmend miljonit eurot, selle sealt võtmine loomulikult tähendab seda, et muude ülesannete jaoks jääb raha vähem järgi nii et see on üks neid asju, mida oleme kritiseerinud. me tahaksime nii palju kui võimalik äh, see näha, et jätkub meie prioriteetide rahastamine ikkagi ning me lähtume sellest, et praeguseni kasutamata eelarve jääki oleks võimalik kasutada ning ka komisjoni ettepanek läheb selles suunas, et, et oleks võimalik tugevdada välispoliitilisi olulisi instrumente sest äh, poliitiliselt oleks ju mõttetu parandada pagulaste olukorda Türgis, kui selle võrra hakatakse halvemini kohtlema teisi pagul-, võimalikke pagulaste rühmi, mis tekitaks uue tõmbefaktori neile Euroopa poole. teised arvud, ma otsin need kohe välja ja kui me pressikonverentsi ajal selleni ei jõua, siis äh, saame pärast kahepoolselt selle küsimuse vastatud. me saame teile kindlasti need äh, arvud ka välja otsida, aga olukord on praegu selline, et kuna eelarves vahendeid ei ole, siis luuakse äh, lisarahastuid, näiteks on Türgile mõeldud äh, eelarverahastu eelarve, jah, loomulikult on eelarve ise, mille üle me hääletasime täna hommikul, aga lisaks on meil siin need lisarahastud, mida siin tasapisi luuakse ja siis äh, võetakse siit natuke eelarvevahendeid Euroopa Liidu eelarvest ja siis eeldatakse, et liikmesriigid täiendavad neid. nüüd on meil siin härra saali tagaosas, kes soovis sõna, palun. Oui, bonjour, Alfonso Bianchi, News Point IT Ehm, minul on küsimus, mis puudutab muudatust. mul oleks küsimus sellest et, et kakskümmend protsenti eelarve reast, mis on suunatud endistele volinikele, nüüd äh, see külmutatakse, kas see on kinnitatud, kas saate seda selgitada, mis selle muudatusettepanekuga täpselt sai ja miks te selle heaks kiitsite, kes sellele küsimusele vastab? l'ancien commissaire, euh, c'est les autres institutions. endised volinikud, see puudutab siis muid institutsioone, härra Tarand, palun. Euh, see on väga tähtis samm demokratiseerimise suunas Euroopa eelarve kontrolli protsessis sest me oleme juba tükk aega nüüd täheldanud, et et on probleeme eh, käitumisjuhendiga ja selle lobistide registri läbipaistvusega. ja oli ju hästi teada, et endised volinikud kuidagi liiguvad öö, selle Berlimoni hoone suunas tagasi, ei suuda sealt lahkuda, isegi kui nad on saanud päris head raha selle eest ning lõpuks oli tarvis äh, pisut rohkem kui tavalist traditsioonilist äh, meetodit kasutada, viitan siin endisele presidendile Barrosole, kes leidis Goldman ja Sachsis endale ühe hea ameti. ja sellepärast parlament ja raportöörid tegid selle ettepaneku, et kui komisjon äh, ei suuda asju paremini reguleerida, siis me pigem külmutaksime pisut nendest eelarvevahenditest ja nüüd ma lähen siit pressikonverentsi äh, piiridest veel kaugemale, ei räägi äh, mitte enam eelarveprotsessis osalejana, vaid isiklikku arvamust avaldan. minu meelest on päris selge, et leping, millega määratakse või aluslepingud, millega määrati igale liikmesriigile oma voliniku koht, see oli hea siis, kui meil oli viisteist liikmesriiki, praegu see enam nõnda hea ei ole sellepärast et me võiksime võib-olla äh, järjekorras viisteist ja viisteist äh, volinikku kasutada, näiteks et äh, Eesti kodanikud võiksid usaldada ka Prantsuse või Saksa volinikku, kui tal oma volinikku pole ja vastupidi ja nõnda me vähendaksime ka eelarvekoormust, aga tähtsam kui see, on see, et me võiksime suurendada juhtimise tõhusust, sest mida president Juncker peab tegema? tal on tarvis seitse asepresidenti ja siis veel Timmermann istub kõige otsas. see ei ole väga hea struktuur ja see on ainult esimene samm, äh, et heita nüüd pilk endistele volinikele, aga me tahame minna veelgi kaugemale, suur tänu. nüüd siis personaliküsimuste juurde, jah, sellele tuleb erilist tähelepanu pöörata, härra Kaier, teie vist nüüd teil on need andmed ka pakkuda vastuseks ajakirjaniku küsimusele, palun. niisiis, need maksed ja kohustused sest äh, maksed on need, mis äh, kulukohustused on võetud. kaks tuhat kuusteist aasta lõpus on meil kõigi parandusjärelevalvetega kokku kulutatud sada kolmkümmend kuus koma kolm miljon, miljardit eurot ning äh, praegu raha on sada kolmkümmend kaheksa miljardit eurot. ehk üks koma neli miljardit eurot on on rohkem eh, sellest, mida on võimalik kaks tuhat kuusteist kulutada ja mida me soovitame, et oleks võimalik kulutada kaks tuhat seitseteist. me loodame, et lepitusmenetlus mitmeaastase finantsraamistiku osas suudab siis leida siin kõige parema lahenduse nii nõukogule kui parlamendile. läbirääkimistes mitmeaastase finantsraamistiku üle otsustati, et need erivahendid, eriinstrumendid, paindlikkusinstrumendid, mis peaks võimaldama reageerida, reageerida kriisiolukorrale, eh, ületavad tegelikult eh, kohustustele seotud eh, maksimummäärad ja see oli siis ka ülemaksete piirmäära, ehk siis jah, loomulikult väga tore on äh, selliseid kohustusi seada, mis ületavad ülemmäärad, aga et maksete osas seda küll nüüd teha ei saa. nii et nüüd mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamine võimaldab meil kõik selle hägususe siit kaotada ning täita see lünk kohustuste maksete vahel. nüüd äh, me oleme jõudnud sinnamaale, et me peame andma selle saali üle komisjonile, rohkem küsimusi ei ole, suur aitäh teile kõigile ja võitlus kujuneb keeruliseks, aga alustame seda vähemasti suure usaldusega.